saada poolega läbirääkimisi pidada selles küsimuses ning ma loodan, et tõesti me jõuame väga ruttu, väga peatselt selle küsimuse osas ka lahendusele, suur tänu! aitäh, proua volinik! parlament on selgelt väljendanud, et solidaarsus on meie jaoks kõige olulisem ja meil on väga hea meel selle üle, et volinik toetab meid selles. see arutelu on nüüd lõppenud ja me jõuame järgmise päevakorrapunktini, milleks on üheminutilised sõnavõtud. kõigepealt saab sõna Nikolaos Huntis. nii. aitäh, juhataja. armsad kolleegid, te teate, et minu koduriik Kreeka äh, Äh, on praegu valimiskampaania äh, perioodis ja Euroopa Parlamendi president käis Kreekas äh, kaks päeva tagasi ning ajal, kui ta oli koos Kreeka presidendiga, sai president proua Merkelilt kõne ning proua Merkel soovitas tal pidada referendum selle üle, kas kreeklased soovivad jääda eurotsooni või mitte. härra Schulz nägi, kuidas väga selgelt äh, kõik äh, poliitilised jõud äh, mõistavad seda hukka. härra president, me nüüd ootaks seda, et seisukohti, mida kreeklased on juba tagasi lükanud, siin ei äh, levitataks, me vaja oleks äh, toetada kreeklaste lähenemist, aga seda ei ole toimunud. selline käitumine, selline sekkumine rikuvad demokraatiat mitte üksnes Kreekas, vaid kogu Euroopa Liidus. ma ootan, et Euroopa Parlamendi president avaldaks seisukoha sellise põhimõtte kohta, aitäh. aitäh. ja sõna saab härra Landsbergis lugupeetud asepresident, kolleegid. hiljuti me nägime, kuidas kahtlasel viisil käsitleti meie parlamendi tööviise, seda esimeeste konverentsil. see puudutas Euroopa Liidu ning Aserbaidžaani vahelisi läbirääkimisi ja uus kord näeb ette selle, et dokumente, mis on vastu võetud, nendesse võib muudatusi teha parlamendist väljaspool seisvate isikute poolt, kui see on vajalik ja see on siis vastavalt reeglile kakssada kuusteist, olgu siis tegemist keeleliste vigade või sisuliste vigadega. Corrigendum, mis laiali jagati selle uue korra kohta, ei tundu olevat seaduspärane ja kooskõlas sellega, mis parla-, mille osas parlament hääletas. aitäh ja järgmisena no saab sõna härra Kurts Lastra. Amennyiben nincs itt, Derek Vaughan következik. aga teda ei tundu saalis olevat ja nüüd saab sõna Derek Vaughan. Uh, uh, uh, härra president, mina tervitan Connection Europe fondi, mis äh, pandi kokku Euroopa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse tegevuse jaoks. Euroopas on palju infrastruktuuri objekte, mis vajavad majanduskasvu, mis vajab, mida tuleb teha selleks, et majanduskasvu edendada. ka meil Ühendkuningriigis on äh, transpordi infrastruktuuri vaja edasi edendada, no näiteks elektriraudteede loomine näiteks Londoni ja Lääne-Walesi vahel, mis on väga oluline meie majanduse jaoks. Ühendkuningriigi valitsus pakub välja äh, lubab seda siiamaani alles Cardiffini, aga ma loodaks, et seda võiks ehitada vähemalt Swansini, sellepärast et see on kogu meie Walesi majanduse jaoks väga oluline, kui nad aga sellest keelduvad, siis me peaksime tegema tööd teistega, sealhulgas ka Walesi valitsusega, selleks, et tagada, et see projekt ikka ellu viidaks ja, ja me peaksime välja mõtlema ka alternatiivplaani selleks, et kasutada Euroopa rahasid, kui neid on võimalik kasutada, aitäh. köszönöm szépen aitäh. señor presidente en el país vasco la asociación europea. üheksandal mail äh, Baskimaal võeti vastu äh, manifest, avaldati manifest, kus oli juttu Euroopa projektist, meil on vaja Euroopat, mille keskmes oleksid äh, kodanikud, mitte turud meil on vaja, me tahame alternatiivi globaliseerumisele, kus ähm, äh, on äh, tooni andvaks hargmaised firmad, me tahame Euroopa majandusvalitsust, mis äh, finantssüsteemidele annaks tagasi nende algse ülesande. vaja on luua sotsiaalset heaolu, see tähendab seda, et vaja on võlakoormat vähendada ning tugevdada konkurentsivõimet ning selleks on vaja üritada vähese süsinikuheitega majandust edendada. me peame muutuma sõltumatumaks, me peame edendama majanduskasvu, e, ühtekuuluvust, meil on vaja rohkem dialoogi e, ning meil on vaja ei öelda e, sellisele diskursusele, mis diskrimineerib vähemusi. olulised on inimõigused, mitte kärped Euroopas peab olema tugev sotsiaalmudel ja Euroopa Liit peab olema õiglane Euroopa Liit. aitäh. järgmine kõneleja on Nikos Grigolegolos äh, Roheliste fraktsioonist. aitäh, äh, Kreekas äh, praegu rakendatakse meetmeid nende vastu, kes äh, ühiskonna vastu protesteerivad, aga me oleks äh, võinud ka tasakaalustatumaid meetmeid rakendada. seda ei ole mainitud uues memorandumis. üks näide meie riik sõltub nafta sisseveost ja Kreeka ei ole ainus selline riik. Kreeka kannatab äh, kriisi all ning väga äh, kalli import, nafta impordi all. see on väga oluline majanduse jaoks, see moodustab suure osa meie kau-, kaubandusbilansi puudujäägist ning äh, meil on vaja naftat ja me peame seda mm, kasutama elektri tootmiseks ja see maksab meile miljardeid, vaja oleks memorandumis ka ressursitõhusust käsitleda, seda, see võiks äh, parandada meie rahalist olukorda, meie tööturu olukorda, ma arvan, et memorandumis tuleks seda arvesse võtta, aitäh. aitäh ja nüüd saab härra Salavrakos sõna. sajnos. aga tundub, et teda siin ei ole. kahjuks. ja nüüd saab sõna härra Piinev. suur tänu, president. kolleegid, minu immuniteedi kallale on tulnud, on, on tuldud või Bulgaarias on algustatud minu vastu meediakampaaniat ja see on seotud ühe poliitilise ühendusega, mille ma lõin ja tuli politsei ja mõned minu toetajad arreteeriti ning mind ja teisi koheldi kui kurjategijaid, sellepärast et me toetasime seda poliitilist liikumist. väga paljud inimesed on alandatud ja peaminister on isiklikult vastutav nende repressioonide eest ja tema, äh, aga ta on ise argpüks ja laseb teistel oma musta töö ära teha äh, minu signaale äh, ignoreeritakse ja nüüd siis peaminister on asunud demokraatia kallale oma oponist, oponentide vastu võitlema ja see, see on seadnud ohtu minu toetajad ja minu lähedased ning ma kutsun äh, Euroopa äh, Liidu üles otseselt tegutsema hakkama selles osas, kas teie näiteks, kui teie valitsus teie kallale nõnda äh, teid ründaks, kas siis teie äh, paluksite varjupaika kusagilt, kuhu me peaksime minema, Moskvasse või Washingtoni või äkki hoopiski Pekingisse? just nii on asjad praegu Bulgaarias, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kelly. The fiskaalstabiilsuse lepe pannakse kolmekümne esimesel mail Iirimaal referendumile, kuid ma tahaksin eh, kasutada seda võimalust, et ütelda, kuivõrd ebademokraatlik on see arutelu olnud. Eh, ja see referendumi küsimused, küsimus on samuti ebaõiglaselt sõnastatud ja tekitab niisuguse olukorra, et Eh, et inimesed ei tea, millisele küsimusele milliselt vastata. ja ja see on täiesti ebademokraatlik ning ja kahjuks, kahjuks on härra Kandli ja ja üks äh, majandusteadlane on Šveitsis loonud ühe firma äh, ja just see firma saavutaks kõige rohkem sellest finants äh, ebastabiilsusest, mida ei refer-, ei referendumi vastusena annaks tulemuseks on väga oluline, et nõrgad, õrnas seisus majandused saaksid toetust Euroopa poolt ning ma kardan, et see platvorm, mida härra Kandli ajab, on täiesti ebademokraatlik. ja meie eh, Iirimaa saadikute seisukohta ei võeta absoluutselt arvesse, suur tänu. Eh, Maria Kopa asszony. Maria Kopa. ma tänan seitsmeteistkümnenda juuni valimised on kõige suurem sündmus pärast teist maailmasõna ja rahvas peab otsustama, kas tuleb valitsus, kes viib riigi kriisist välja või võidab populism. praegu on valijate ees tohutu suur dilemma. Euroopa Liit ei ole alati ka abiks oma kommentaaridega. proua Merkeli ettepanek näiteks, mis tuli temalt Kreek-, ka liidritele eh, jah või ei referendum euro osas samal päeval kui valimised. see on aasta hilinenud ettepanek. ja praegu ei ole ju meil ka parlamenti üldse, et selle referendumi mõte heaks kiita ja ei saa alati kaasa minna, mida partnerid tahavad. Pasok küsis tõhtsa küsimuse paar kuud tagasi ja selle tulemuseks oli niivõrd öö, terav reageering välismaal ja ennekõike kantsler Merkelilt. nüüd on tähtis, et inimesed tõesti seisaksid head selle eest, et ei jääks isegi muljet, et sekkutaks Kreeka siseasjadesse ja Kreeka vajab abi, mitte ähvardusi. suur alu Skilakakis úr. härra Skilakakis on järgmine. härra president. meil toimus mõttevahetus Kreeka võimaliku väljumise üle eh, euroalalt, aga ka võimalik, et Euroopa Liidust eh, aga sõna võetakse rohkem, kui tegelikult tohiks või peaks sõna võtma selles küsimuses juunikuused valimised on alles ees, aga mm, Kreeka satub üha rohkem ja rohkem kriisiküüsi. praegu ei pea mõtlema ainult majanduse peale, vaid ka sotsiaal- ja geopoliitiliste tagajärgede peale, mis ühel või teisel sammul on. kui me jagame Kreeka öö, kaheks Euroopa-meelseteks ja Euroopa-vastaseks, siis me teeme seda tuginedes sellele, kas nad hääletavad selle poliitilise süsteemi poolt, mis neil on, või vastu. aga me peame aitama Kreekat konstruktiivselt, Kreeka ei vääri seda olukorda, millesse ta praegu on sattunud. viimastel aastatel see juhtkond, kes on võimul olnud Kreekas, on olnud probleeme tekitav Kreekale ja eh, see, mis on toimunud tööstussektoris, siis siin on ka Euroopa Liidul oma osa olnud. härra Salafranca. ma tänan, härra president. tasakaal kasvu ja kasinusmeetmete vahel Euroopa Liidu finantssüsteemis on pannud Euroopa liidrid Kreekale suurt survet avaldama, seda nii valimisküsimustes kui ka muudes küsimustes, samuti on tekkinud suuri probleeme turgudel. kaovad töökohad ja töötuid üha tuleb juurde kui me vaatame Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal toimunud valimisi, kohalikke valimisi, presidendivalimisi, siis me näeme, et kasinuspoliitikale on tekkinud tugev vastuseis. Saksa eelarvedistsipliinile tuginev lähenemisviis on midagi, mida enam nii rangelt ei taheta järgida. nii et tähtis on nüüd mõelda ühtekuuluvuse peale ja sellele, et euro alles ja püsima jääks, me peame arvesse võtma Euroopa kodanike soove ja arvamusi ja austama neid ja solidaarsuspõhimõtte tõttu me peame ka realistlikumalt otsima lahendusi ühisvõlakirjade küsimuses euro, Euroopa Keskpanga kaudu. härra Triantafilides, kaks äh, riiki äh, on teineteisel, teineteisega tõsiselt sõja ajal, sellepärast et juba mõnda aega on üks riik okupeerinud teise riigi alasid. Euroopa Liidu poolt äh, äh, ehitatud ähm, niisutussüsteemid on Iisrael lammutanud Palestiina aladel, samuti nagu ka paljusid talusid ja maju. viimase kümne aasta jooksul on Iisraeli kolonialistid äh, Palestiina rahva vara äh, hävitanud kusagil viiesaja miljoni ulatuses me peame tagama selle, et Iisraeli laienemispoliitikale pannakse piir, kuivõrd äh, see toob kaasa tõsist äh, kahju äh, varale, aga kahju ka Euroopa Liidu maksumaksjale ja nende poolt investeeritud vahenditele. kõike seda rahastatakse ju meie rahaga. suur tänu Korstrist. härra Kostris suur tänu, härra president, daamid ja härrad. Hispaanias äh, näeme me järjest rohkem äh, et päevavalgele tuleb juhtumeid, kus äh, tuhande üheksasaja neljakümnendate ja üheksakümnendate aastate vahel rööviti Hispaanias sadu vastsündinuid, põhjusi selleks on väga palju kirikutest pärit isikud, sektide esindajad, arstid äh, röövisid lapsi ja, ja anti natsionalistidest äh, perekondadele. põhjuseid sellele on väga palju, on viidatud ka näiteks majanduslikele põhjustele. Äh, oli ka selliseid juht-, juhtus, juhtumeid, kus need inimesed, kes lapsi röövisid, Ähm, arvasid, et neil on moraalne õigus seda teha, kuna laste bioloogilised vanemad olid vaesed ja aasta tagasi tulid need äh, juhtumid päevavalgele, loodi ka vastav äh, ohvrite assotsiatsioon, ma tahaksin toetada seda assotsiatsiooni, Hispaania valitsus äh, peab tegema rohkem selleks, et va-, selgust luua nendes juhtumites ja Euroopa Liit peab ka rohkem tegema inimkaubitsemise vastu. Need lapsed ei jää kunagi enam oma vanemaid üles, suur tänu! härra Prons, palun suur tänu, härra president. ühe riigi võlgadest päästmine, äh, pannes inimesed kasinuse ja töötuse ikke alla, ei ole põhimõtteliselt üldse erinev brittide üheksateistkümnenda sajandi poliitikast, kus äh, võlgadesse sattunud pandi võlavanglasse äh, kui me koormame Kreekat veelgi, ilmselt nende võlga ei vähenda. võib-olla küll teatava järeleandmine suurendab nõudlust, aga sellel ei tule kaasa kindlasti tootmist ja see tähendab inflatsiooni. me peame lähtuma põhimõttest, et see, mis on füüsiliselt äh, võimalik, on võimalik ka finantsmaailmas kui tuleb läbi viia mõningaid töid infrastruktuuri kallal ja kaasates sinna töötajaid, kes täna on töötud, äh, on või-, ja kui seda on võimalik teha, tuleb seda teha, kas inflatsiooni on võimalik vältida, jah kui äh, projekti eest makstakse äh, jätkuvalt nii äh, nagu praegu, kus raha makstakse alles projekti lõpus, aga raha iseenesest ei tekita inflatsiooni, kui sellega käib sammu kaasa investeeringud ja kauba, kaupade toot-. suur tänu, järgmine kõneleja, palun. Grazie, suur president fl-ewwel ta' Mejju madwar l-Ewropa ġikku. suur tänu, härra president, esimesel mail tähistasime rahvusvahelist tööpäeva. esimene mai on päev, mil äh, tuletame meelde töötajate sotsiaalseid õigusi ja saavutusi kuid praegusel ajal me näeme seda, et need saavutused jooksevad liiva, sellepärast et valitsused on vastutustundetud ja suruvad peale kasinuspoliitikaid ja ei arvesta sellega, millist äh, koormat peavad kandma töölised ja nende perekonnad majandus- ja finantskriisist on saanud tänaseks sotsiaalne kriis, me peame ära kuulama töölised ja olema nende hääleks. töölised Euroopas äh, ootavad rohkem meie poolt äh, tegutsemast, nad ootavad investeeringut ja tegevust, mis suurendaks tööpotentsiaali ka noortele inimestele, see on nende õigus. tööpuuduse määr on suurem kui kunagi varem Euroopas, miljonid inimesed ja nõukogu kavad äh, majanduskriisist väljatulemiseks ei lahenda tööjõu öö, äh, probleemi. ja ma tahaksin, et äh, Euroopa Parlament tagaks noortele inimestele õigused Euroopas. igal noorel inimesel Euroopa Liidus peab olema õigus töötada, lisakoolitust saada ja tal peab olema õigus nelja kuu jooksul tööta jäämisest töö leida ja seda peaks toetama ja garanteerima Euroopa Sotsiaalfondist. suur tänu. järgmine kõneleja, palun. tänan, juhataja. seitsmeteistkümnendal juunil hääletavad kreeklased oma tuleviku üle. seetõttu on vastuvõetamatu et Trichet esines äh, teatava sõnavõtuga G kaheksa kohtumisel endine Euroopa Keskpanga president äh, pakkus välja, et äh, inimesed kaotavad oma demokraatliku õiguse ja et vabalt valitud saadikuid peaks asendama teatud komisjon, mis saadetakse kohale Brüsselist see on demokraatia õõnestamine ja mitte mingil juhul ei tohiks me suruda inimestele peale sellist lähenemist ja sunniviisilist äh, vaesumist, nii et austatud äh, kolleegid, äh, mõelge üle nüüd selle üle, kas te olete valmis aktsepteerima sellist Euroopa kodanike koloniseerimist, ma olen kindel, et inimesed valivad siiski demokraatia. suur tänu, härra Vladimir Tudor, palun lugupeetud äh, daamid ja härrad. iga päev äh, meid miski jälle šokeerib siin maailmas. näiteks, et äh, koerad hammustavad kaitsetuid inimesi eriti puudutas see ühte teatavat vangistatut äh, Itaalias, kes oli kuude kaupa vangis. ta suri pärast seda, kui ta oli näljastreigil olnud äh, viiskümmend päeva. väga rangeid meetmeid kasutatakse võitluses näiteks keskkonnaaktivistide vastu hambuni relvastatud äh, eriüksuslased äh, ründavad äh, naisi, lapsi, aga noori, kellel on tihtipeale ainult lill käes. Hitler ei ole eelnevalt lähtuda sugugi surnud, vaid on lihtsalt teisel kujul uuesti ellu tõusetunud. proua Papadopulu, palun. suur tänu. demokraatlikud valimised Kreekas, äh, Soomes ja Prantsusmaal on näidanud, et inimesed protesteerivad kasinuse vastu ja nende vananenud vananenud retseptide vastu, mida surutakse peale eelarve konsolideerimise sildi all. muutuste tuuled Prantsusmaal annavad lootust inimestele, et neoliberaalne poliitika leiab oma lõpu ning et äh, hakatakse lähtuma edaspidi solidaarsusest ja majanduskasvu loogikast. ma loodan, et seitsmeteistkümnendal juunil valib Kreeka valitsuse, mis otsustab jääda eurotsooni, arvestades seda, millised negatiivsed mõjud oleks lahkumisel eurotsoonist Kreekale, Lõuna-Euroopale ja kogu Euroopa finantssüsteemile. proua Merkeli ja teise finantssektori juhtide kommentaarid Kreeka aadressil on täiesti vastuvõetamatud. suur tänu, härra Ferreira, palun tänan, juhataja. viimastel nädalatel on Portugali tsivilisatsioon ja majandus olnud äh, taandarengus. IMF-i sekkumine ja järjest uued maksud, äh, mis pannakse inimestele, näitavad nüüd äh, rünnakud niigi nõrgale demokraatiale on vähendatud äh, puhkusemakseid ja muid hüvitisi, on õõnestatud äh, töölepinguid, kollektiivlepinguid ja miljonid äh, eurod võetakse ära niimoodi Portugali töötajatelt ja järjest rohkem töökohti kaotatakse ära. seda kõike ajal, kus tööpuudus on niigi ajalooliselt väga kõrgel tasemel. tahaksin veel kord toonitada, et äh, tuhandetel inimestel, kes Lissabonis äh, demonstreerivad, on saanud sellest asjast täiesti villand. tänan. nüüd oleme kõnelejate nimekirja läbi võtnud ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, üheminutilised sõnavõtud on